eelseisvast Euroopa Liidu Aafrika sarve piirkonna rändeteede algatusest. me alustame komisjoni eh, avaldusega. ma annan, vabandust, kõigepealt nõukogu avaldusega ja nüüd ma annan eh, kõigepealt sõna härra Della eh, Vedovale. suur tänu lugupeetud saadikud, mul on suur hea meel võtta sõna ja eh, esitada avaldus nõukogu poolt, mis puudutab Hartumi protsessi ja eh, rände initsiatiivi selles piirkonnas. eriti pärast seda kohtumist, mis toimus kaheksandal eh, kahekümne kaheksandal novembril Roomas. mul on väga hea meel, et Euroopa Liit ja liikmesriigid osalesid sellel konverentsil, tagades selle konverentsi edu. koostöö äh, päritolumaadega, koostöö äh, rände transiitmaadega on väga oluline, on vaja jagada vastutust ja on vaja rändega tegeleda tõhusalt. see Hartumi protsess, mis selles Rooma eh, konverentsiga algas, on eh, konkreetne asi ja niimoodi me saame arutada rändega seotud küsimusi paljude oluliste partneritega Aafrika sarvel Eh, meil on olnud ka initsiatiive, mis eh, ei kandnud vilja ja nüüd me otsustasime oma õla alla panna, et me saaksime regulaarselt pidada dialoogi eh, Ida-Aafrika riikidega ja Aafrika sarve riikidega, kust tulevad suured rändevood Euroopa Liitu suureneb inimeste arv, kes tulevad üle Vahemere ja see on väga raske tervele sellele piirkonnale. me koondame oma tähelepanu inimkaubanduse vastasele võitlusele selle kohta on esitatud deklaratsioon, deklaratsioon võeti vastu ministrite konverentsil, siin on välja toodud konkreetsed operatiivmeetmed. me mõistame, et vaja on rakendada kiireid meetmeid, et inimkauba, kaupitsemist võiks peatada, see on oht mm, sisserändajate eludele meie eesmärk on saavutada dialoog, mis hõlmaks eh, eh, kogu piirkonna, see, et see hõlmaks nii rändeküsimusi kui mobiilsusküsimusi, ränne ja mobiilsus ja rahvusvaheline kaitse on need teemad. ma tahaksin rõhutada, et meie avaldus eh, räägib ka inimõigustest, sest see on üleüldine põhimõte, mida tuleb rakendada. me peame arvestama inimeste eh, rahvusvahelisi õigusi ja viiekümne esimese aasta eh, eh, Genfi konventsiooni lugupeetud juhataja ja lugupeetud parlamendisaadikud, me peame leidma Hartumi protsessile edasisi võimalusi, algus on tehtud ja nüüd me peame mängima selles aktiivset rolli. ma kutsun Euroopa Liitu ja e, e, liikmesriike aktiivselt osalema selles protsessis. ma kutsun üles Euroopa Parlamenti toetama Hartumi protsessi, sest selle tulemus on väga oluline. aitäh! Grazie tante, signor ministro. A, e, a teraz... Aitäh E, w imieniu Komisji Europejskiej. E, ja nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik Avramopoulos. aitäh, lugupeetud e, parlamendiliikmed täna te olete siis Äh, USA-st äh, liikunud äh, Gruusiasse ja siis ka Ida-Aafrikasse ja see parlament on näinud palju arutelusid, kus räägitakse sellest, et vaja on päästa inimelusid, nende inimeste elusid, kes üritavad tulla Euroopasse ning siin kojas olen ma ka korduvaid üleskutseid kuulnud, et komisjon ja liikmesriigid äh, peaksid äh, praktilised lahendused leidma äh, probleemidele, mis seonduvad äh, rändajatega, inimkaubitsemisega ja Somaali poolsaarega. meil on, oli vaja selleks dialoogiks raamistikku ja raamistikku, mis võimaldaks meil konkreetseid meetmeid võtta piirkonna riikidega ja see algatus on prot-, poliitiline protsess äh, rändeküsimustes äh, Somaali poolsaare ja Ida-Aafrika riikide ning transiitriikidega. Äh, see hõlmab päritoluriike, transiitriike, sihtriike, kogu, kogu rändeteel Somaali poolsaarelt Euroopasse, see peaks ühendama Djiboutit, Egiptust, Eritread, Etioopiat, Keeniat, Somaaliat, Lõuna-Sudaani ja Sudaani, Liibüat, Tuneesiat, lisaks poliitilistele de deklaratsioonidele anname me abi oma äh, partnerriikidele ning aitame haavatavas olukorras olevaid rändajaid ning äh, so äh, aitame õiguskaitseasutustel Aafrikas ja Euroopa Liidus võidelda tõhusamalt inimkaubitsejatega. me ei tohi unustada, et rändevood ei too endaga kaasa mitte üksnes probleeme, vaid nad toovad endaga kaasa ka võimalusi nii ehm, päritolu kui sihtriikide jaoks ning seepärast usun ma väga, et ehm, koostöö partnerriikidega selles protsessis äh, ei peaks äh, piirnema üksnes äh, illegaalse rände tõkestamisega, me peaksime oma ambitsioonid panema paika kõrgelt ja vaatama, et millised on rände põhjused. Te olete korduvalt kutsunud üles tegema tihedat koostööd kolmandate riikidega, nii päritolu kui transiitriikidega, just nimelt sellel eesmärgil. Somaali poolsaare äh, rändeteede algatus on üks äh, või meie vastustest nendele üleskutsetele kooskõlas äh, riigi ja valitsusjuhtide dokumendiga, mis võeti vastu neljandal Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumisel, peame me vaat-, hõlmama nii arenguküsimusi kui seaduslikku rännet ja andma rahvusvahelise kaitse neile, kes seda vajavad Somaali poolsaare rändeteede algatus võib aidata meil paremini üksteisest aru saada ning paremini määratleda neid ühiseid väljakutseid, mis meie mõlema mandri ees seisavad ning otsida äh, jagatud vastutuse vaimus äh, lahendusi. ma tean, et paljud siin kojas äh, omavad paljusid küsimusi selle kohta, kuidas on kaasatud sellesse protsessi inimõiguste mm, mm, mõõde, eriti nende riikide puhul, kus äh, ei peeta kinni demokraatlikest väärtustest ma saan teile kinnitada, et inimõiguste kaitse on meie rändepoliitika ja selle välismõõtme jaoks äh, äärmiselt oluline ja seda äh, austatakse ka selles äh, raamistikus. sellel alusel saame me jätkata selle protsessi edasiarendamist ning tagada see, et see on täielikult kohandatud meie poliitilistele eesmärkidele, mida jagavad mis, mida me kõik täiel määral jagame. tahaksin rääkida praktilistest äh, meetmetest äh, selle projekti rakendamiseks äh, varsti, eelkõige, eelkõige Ähm, rändajate puhul, äh, kelle puhul on ette nähtud ka vabatahtlik tagasipöördumine. mul on hea meel öelda, et selleks on ette nähtud viis miljonit eurot esialgset rahastust äh, meie koostööinstrumendi vahenditest ning teiseks riiklike ja piirkondlike strateegiate arendamine selleks, et võidelda e, inimkaubitsemise ja inimeste illegaalse ülepiiri toomise vastu. me oleme seitsesada viiskümmend tuhat eurot ette näinud e, nende tegevuste rahastamiseks. üksikuid projekte töötatakse praegu komisjonis välja ja nende rakendamine algab järgmisel aastal. me julgustame oma Aafrika partnereid äh, neid äh, ettepanekuid äh, analüüsima ja neid äh, ellu rakendama. liikmesriigid on väljendanud oma huvi selle vastu, et võtta ähm, juhtroll nende algatuste elluviimisel. väga olulised on on vastastikune infovahetus, mida on vaja äh, selleks, et neid sidemeid tugevdada ja lahendusi ellu viia. Võtsar, meil on võimalus praegust dramaatilist olukorda parandada, ma usun väga, et äh, kestliku dialoogi loomine ning konkreetne äh, tegevus koha peal on osa lahendusest. me peame nüüd äh, tegutsema ja tegema seda ühiselt. ainult oma jõudude ühendamise kaudu ähm, saavad Euroopa Komisjon, Euroopa Välisteenistus, Euroopa liikmesriigid äh, seda ainukordset võimalust ära kasutada Euroop. Euroopa Komisjon arvestab parlamendi toetusega sellele protsessile, aitäh! aitäh volinikule aitäh selle olulise avalduse eest komisjoni nimel ja nüüd kuulame fraktsioonide nimel kõnelejaid Euroopa Rahvapartei nimel saab üheks minut pooleteiseks minutiks sõna proua Metsala nibda dan id-diskors billi nilqa il-proċess ta' Khartoum li tnieda ftit ta' Aitäh, härra juhataja, härra volinik, tahaksin alustada sellest, et tervitan Khartoumi protsessi, mis algas paar nädalat tagasi. selle protsessi eesmärgiks on äh, äh, tegeleda rändajate liiklusvoogudega Aafrika sarve ja Euroopa vahel ja see julgustab riike jälle kokku kogunema, uuesti alustama dialoogi ja seetõttu meil on põhjust olla optimistlik nagu me oleme juba korduvalt öelnud, kordan seda ka täna, ainuke moodus, kuidas liikuda edasi, et saavutada edukas Euroopa rändepoliitika, eh, on see, et meil on holistilised lähenemised, mis võtavad arvesse kõik asjakohased aspektid. üks eh, olulisemaid aspekte on tagada, et eh, toimib täielik koostöö kolmandate riikidega Aafrikas, eriti just nende riikidega, kus, lähteriikidega ja transiitriikidega me peame toetama neid riike selleks, et võidelda igasuguse illegaalse tegevusega, mis kasutab ära kõige haavatavamaid inimrühmi. peame tegelema ka põhjustega, mis suruvad inimesi oma riikidest lahkuma. tegemist on ulatusliku, ent olulise protsessiga, mis võimaldab meil aidata selle illegaalse tegevuse ohvreid, inimkaubanduse ohvreid. see protsess peaks kaitsma rändajate inimõigusi. Nad on äh, inimkaubanduse ohvrid, seetõttu on oluline, et meil oleks piisavalt rahastust, nii et see protsess oleks ka kasulik. ei ole võimalik lihtsalt seda protsessi riiulisse panna. me peame leidma lahendusi selleks, et tagada, et selle protsessiga käivad kaasas konkreetsed tulemused, aitäh eh,. suur aitäh! on esitatud küsimus sinise kaardi menetlusega. proua Veržia on küsimuse esitanud, kas te olete sellega nõus? proua Veržia, palun. proua Metsala, ma tahan küsida, et kas te teate, milline on olukord äh, Aafrika sarveriikides ja kas te teate, milline on nende riikide roll inimkaubitsemises äh, selles maailma piirkonnas? nüüd on teil võimalus vastata. jah, proua Veržea, ma tean, milline olukord nendes riikides on ja ma tean, ise ka tulen riigist, äh, kuhu äh, paljud need inimesed jõuavad paludes meiepoolset abi. Nad tulevad just nendest riikidest Aafrikas arvelt ja seetõttu peame me tagama, et äh, me võitleksime illegaalse inimkaubanduse vastu, nii et kõige haavatavamad oleks kaitstud. suur aitäh ja nüüd äh, Sotsialistide Demokraatide fraktsiooni nimel proua Sippel, kaks minutit. aitäh põgenemise põhjustega võitlemine on kindlasti oluline. Hartumi protsess aga sisaldab praegu palju lahtisi küsimusi. võitlus kriminaalsete inimkaubitsejate vastu tundub olevat kõrgema prioriteediga kui inimeste kaitse, kes põgenevad sõja ja poliitilise tagakiusamise eest. järelduse viimane prioriteet mainib vastuvõtukeskuste loomise äh, toetamist. mõned nimetavad neid vangistamiskeskusteks äh, ja äh, Saksamaa siseminister räägib tervit-, tere tulemast keskustest, aga kes, kui kaua peaks tundma, et ta on teretulnud ja mis seal peaks toimuma? seal peaks antama ka juurdepääs varjupaiga menetlusele, aga mida tähendab juurdepääs ja kellel, milliste, kes milliste kriteeriumite alusel öö, otsustab, et inimesel on õigus saada asüüli, kas transiitriigid või päritoluriigid või tuleks kogu varjupaigamenetlus seal läbi viia, milliste standardite kohaselt ja kas tulemus ei tähenda, tulemusena ei tähenda see siiski Euroopa öö, sul-, uste sulgemist, jah, meil on vaja turvalisi teid Euroopasse, aga ei tohi piirata inimese õigust varjupaika saada ja Euroopa ei tohi ennast lihtsalt vabaks osta selle projekti, protsessi projekte peame väga kriitiliselt analüüsima ja isegi kui tegemist on lähenemistega, mida me kõik tervitame, kas äh, tõesti kõik riigid osaleksid neis? ja lõpetuseks, millist äh, rolli täpselt mängib komisjon Hartumi protsessis, kas äh, riigid tahavad töötada välja äh, mõtteid, mida siis tuleks rahastada Euroopa Liidu eelarvest ja kuidas tagatakse Euroopa Parlamendi teavitamine ja kaasamine? meil on palju lahtisi küsimusi ja ma loodan, et komisjon ja nõukogu saavad täna vähemalt mõnedele neist vastata. suur tänu. ja nüüd anname sõna ALDE esindajale. Cecilia Wikström, palun, kaks minutit. suur tänu. Euroopasse püüab tulla rohkem sisserändajaid kui kunagi varem, nad tahavad eh, endale luua normaalset elu, nad tahavad põgeneda sõja ja vägivalla eest. enamus nendest on inimesed, kellel pole valikut, nad on pannud end mm, smugeldajate kätte val-, meelevalda ja eh, nad tulevad paatidega eluga riskides mm, Euroopasse. kolm tuhat kuussada inimest on kaotanud elu eh, selleks, et jõuda Euroopasse, mm, kaotanud elu Vahemerel ja eh, Vahemeri on muutunud surnuaiaks inimestele, kes eh, on süüdi ainult selles, et nad tahavad oma ja oma laste elu päästa, et nad eh, tahavad elada vabaduses ja rahus. nüüd eesistuja asutas Hartumi protsessi, mis teeb koostööd väga paljude režiimidega Aafrika saare piirkonnas tagamaks, et äh, need ohtlikud reisid mm, Liibüast ja mujalt äh, ei toimuks, aga mitte ükski riik ei saavuta seda üksinda. ma ei usu, et keegi kujutaks ette, et Aafrika saare režiimid, kes oma inimesi hävitavad, hakkaks meiega koostööd tegema Sudaan, e, Eritrea diktaator. Nad viskavad, nad heidavad inimesi vanglasse inimesed on seal vanglas neli tuhat päeva, ilma et nendel oleks võimalik ähm, õigusemõistmiseni jõuda ja sellepärast eh, tekivad minul küsimused. komisjon peab töötama välja oma reeglid ja selle puhul me seisame silmitsi tohutute väljakutsetega. kas te arvate tõepoolest, et, et diktatuurid suudavad lahendada oma rändeprobleeme? suur tänu Teile esitatakse sinise kaardi küsimus. härra Kaaverilt, kas te olete valmis küsimusele vastama? härra Kaaver, palun, teil on sõna. suur tänu, eh, kolleeg. ma kuulsin teie kommentaari, mis puudutab diktatuure. kas eh, teie olete minuga sama meelt, et diktatuuride põhjuseks on eh, Etioopia aga tegelikult selle eh, kas te olete minuga eh, valmis eh, ühinema härra Mugabe hukkamõistmisel, sellepärast et nemad, tema toetab seda diktatuuri, aitäh. palun vastake. Teie küsimus on äärmiselt oluline meil on vaja praegusel hetkel ütlema, et me diktaatoritega ei või kokku leppida reeglite osas, et nemad seavad meile reegleid. me ei tohi unustada, et just meie kodanik David Iisa, kes istub praegusel hetkel türmis, teda on Eritreas hoitud kinni juba rohkem kui neli tuhat päeva. see on üks kõige karmim diktatuur maailmas ja kas tõepoolest meie siis saame neid usaldada, et nad teevad meiega koostööd inimelude päästmisel, ütlen ausalt, kahtlen selles. meie eh, eh, peame kehtestama reeglid nendele reeglid, nendele riikidele Hartumi protsessi käigus. Eh, ma kardan, et algusest peale on see protsess määratud läbikukkumisele meil on vaja rääkida ühel selgel häälal, häälel inimõiguste, demokraatia, e, õigusriigi ja e, sõnavabaduse osas. suur tänu. ja nüüd e, proua Virgia kuue nimel. aitäh. Hartumi protsess ei ole suunatud mitte millegi vähemale kui eh, Euroopa Liidu riikide eh, suhete normaliseerimisele Aafrika sarveriikidega. banaalne, normaalne. tegemist on eh, dialoog diktatuuridega, kes ei järgi inimõigusi ja kes viivad läbi repressioone. Itaalia eesistuja soovib muuhulgas soodustada Eritrea kaasamist kui vastutustundliku osapoole kaasamist lugupeetud volinik, te soovite olulist poliitilist koostööd nende päritoluriikidega ja nõukogu ütles just sama asja. Te just ütlesite, et kui Ehm, probleemiks on protsessi nimi, siis me võime seda muuta. probleemiks on eh, päritoluriigid ja transiitriigid, vaja on, et eh, rändajad põgeneks oma riikidest ja vaja on, et eh, nende valitsused saaksid neid täielik-, korralikult represseerida. milliseid, millist dialoogi me saame nende valitsustega pidada? Ehm, nad on ju ise osalised selles äh, inimkaubitsemises selles piirkonnas, kuidas te saate meile öelda, et inimõigused on selle protsessi keskmeks ja jäävad prioriteetseks? kuidas te saate meile öelda, et äh, niimoodi me hakkame päästma inimelusid? Euh, aitäh ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna proua Sargentini pooleteiseks minutiks. aitäh. Roomas äh, Sudaani ja Lõuna-Sudaani, Egiptuse, Etioopia, Eritrea esindajatega oli tegemist küll väga omapärase kohtumisega. Liibüat siin ei ole kirjas. tegelikult me isegi ei tea, kelle poole me peaksime Liibüas pöörduma, kes seal üldse saab veel valitsust esindada. siin räägiti kokkulepetest Itaalia valitsuse ja Liibüa vahel, et Liibüa peaks äh, rändajaid äh, seal pidama ning äh, härra Avramopoulos pidi hoolitsema selle eest, et sada viiskümmend eritrealast tagasi saadetaks Liibüasse, mitte Eritreasse. meie küsisime, et kuidas on võimalik sundida äh, Äh, rändajaid jääma riikidesse, kus nad hukatakse. on valitsusi, kes oma elanikke äh, tapavad ja kasutavad selleks muuhulgas isegi arenguabiraha. mind ei häiri mitte üksnes see nimi, Hartumi protsess, vaid äh, kuidas on võimalik äh, anda sellele protsessile Sudaani pealinna nimi, vaid äh, oluline on see moraalne vääritus, rändajate tagasitõrjumine ja koostöö diktatuuridega, mida siin arendatakse. E, aitäh ja EFTD nimel saame sõna James Carver aitäh, härra juhataja. me kõik tahame aidata meeleheitel ja vapraid inimesi, kes on põgenenud äh, sõja, konflikti ja äärmise vaesuse eest. Äh, selline abi peab olema ka praktiline, töötama ja olema kõikide huvides, mitte aga julgustama seda, et äh, halb olukord muutuks veel halvemaks. peame tegelema rände põhjustega, kui me tahame veenda inimesi, et nad ei hakkaks tulema üle Vahemere väikestes paatides, aga see on töö nii rahvusvahelise kogukonna kui riik, rahvusriikide jaoks ja nad ei saa sellega hakkama. me ei saa piirata äh, poole miljonite inimeste liikumist, Euroopa Liit tahab nüüd haarata kontrolli rändepoliitika üle. meil on neli koma kolm miljonit sisepõgenikku Sudaanis, Lõuna-Sudaanis, Somaalias, Eritreas, Etioopias, Keenias ja Ugandas selle asemel, et Euroopa Liidu pädevused äh, laiendada rändepoliitika ja põgenikepoliitikasse, peaksime mõtlema, millised on teiste Euroopa Liidu poliitikate mõjud Aafrikale, näiteks ühtne põllumajanduspoliitika. see ei ole mitte ainult raiskamine Briti maksumaksjate jaoks, see aga viskab ülesubsideeritud toidu Aafrika majanduste suunas, suurendades töötust ja vaesust, näiteks kalandus Euroopa Liidu poliitika on hävitanud kalavarud Somaalia rannikul, rikkunud inimeste elatusallikad ja on sundinud neid hakkama piraatideks või vaesuma. kaubanduse küsimus, miks me ei hakka eh, miks me ei lõpeta neid eh, kõrgeid kaubandusbarjääre, nii et kõik võimal-, saaksid osaleda majandustegevuses ja toiduhinnad oleksid madalamad. Euroopa Liit on eh, kohutavad kahju teinud Aafrika sarvele, piirkond, mida peaks äh, kohtlema väärikalt ja austusega, me peame võtma ära need takistused, mille Euroopa Liit on seadnud ja tegelema selle rände algpõhjustega. ja on ka küsimus, et miks rahvusvaheline kogukond endiselt on vastu sellele, et tunnistatakse, tunnustatakse Somaalimaad see, mida Aafrika sarv nüüd vajab, on tugev, stabiilne ja sõbralik riik, mis äh, oleks võimeline omaenda kodanike eest hoolitsema ja kaubitsema laiemas maailmas. ainult äh, sellist edulugu rõhutades, mis Somaalimaal on, saame me luua näite lootusest sellesse probleemsesse piirkonda. anname äh, Aafrika sarvele lootust ja Aafrika sarv saab hakata ennast ise aitama, aitäh. Äh, aitäh. ühinemata saadikute nimel härra Senadinos härra juhataja, kakssada tuhat inimest, peamiselt noored, on paari viimase aasta jooksul välja rännanud valitsuse survel. Nad on vaesuse äärel, töötud, neil ei ole piisavat tervisekindlustust ja neil on, nad elavad majades, mille pangad endale haaravad, see aga ei ole Sudaan, millest ma räägin, vaid Kreeka, Euroopa Liidu liikmesriik kahjuks on tal väga palju ühist nende riikidega, millest me, mille aitamisest me täna räägime. Need kakssada tuhat kreeklast, kes on lahkunud kriisi tõttu, on noored teadlased, vähem kui neljakümne aasta vanused, väga intelligentsed inimesed, kes väga tahavad töötada, aga neil ei ole omaenda koduriigis Kreekas tulevikku. Pole kahtlustki, et ränne Aafrikast Euroopasse on suur probleem, me teame seda Kreekas, sest et me ise tegeleme selle probleemi lahendamisega. meie vastu võitleb Euroopa Komisjon, sunnib meid oma riiki vastu võtma illegaalseid sisserändajaid, nii nagu Dublin kaks neid defineerib. nii et äh, on äh, täiesti naeruväärne, et Euroopa Liit rahastab sellist tüüpi programmi, samas ei ole ta üldse huvitatud sellest, et äh, tegeleda siserändega omaenda kohutavate poliitikate tagajärjel. Need rändevood näitavad meile, et võimsa põhjariigid on sundinud lõunapoolsed riigid majanduslangusesse ja nüüd meelitavad parimad ajud neist endale aitäh. härra Lainers, palun. Eh, eh, aitäh. Eh, rändega peab tegelema struktuurilisest seisukohast ja osa holistilisest lähenemisest sellele piirkonnale, mille see resolutsioon on ka ära toonud äh,, tähendab seda, et tuleb paremini integreerida sise- ja välisküsimused. see on hea asi, ma arvan, et volinik peab vaatama kaugemale Euroopa piiridest selleks, et eh, leida teisi riike, kellega koostööd teha. aga kui me räägime Hartumi protsessist, siis kui me vaatame Aafrika kaarti ja neid riike, kes osalevad Hartumi protsessis, siis eh, tundub, et eh, Liibüa ei osale rabati protsessis äh, Rooma deklaratsioonis ja Liibüa samas on siiski üks nendest kohtadest, kust inimesed alustavad teekonda üle Vahemere. nii et kuidas me selle küsimusega tegeleme, kui me ei saa kaasatud Liibüat, nii et kuidas selle küsimusega tegeletakse, eriti arvestades Artumi protsessi? Eh, suur aitäh! Eh, kolleeg Franzoliitsa, palun kaks minutit härra esimees, daamid ja härrad, igal aastal on äh, relvastatud konfliktid, äh, majandusvõimaluste puudumine, inimõiguste rikkumised, looduskatastroofid sundinud inimesi lahkuma oma kodudest Aafrika sarvel, alustama ohtlikku teekonda läbi väga mitmete riikide ja ületama Vahemerd, äh, püüetes jõuda Euroopasse. selle teekonna vältel tihtipeale äh, kaovad neil lootused äh, turvalisusele, heale elule, sest neid kasutavad ära smugeldajad, inimkaubitsejad, ei ole piisavalt äh, joogivett, toitu, turvalist transporti. ja siin Euroopas tervitatakse neid tihtipeale rassismi, tõrjutuse ärakasutamisena, aga kui me tegutseme, siis see muudab miljonite inimeste elu. meie otsused muudavad äh, sisserändajate heaolu ja elutingimusi. me peame tagama, et Euroopa poliitikad äh, tegelevad rände algpõhjustega, kui me toetame valitsusi, kodanikuühendusi, kodanikke selleks, et riigid saaksid arendada head juhtimist, selleks et luua heaoluühiskond, mis annab oma kodanikule võimaluse, siis muutub ränne lõpuks ometi vabaks isiklikuks valikuks ja teiseks me peame meenutama neid äh, äh, seda kasu, mis tuleb hästi integreeritud sisserändajatelt äh, ettevõtte majandustele, ettevõtlusele nii nendes riikides, kust inimesed tulevad, kui nendes, kuhu nad liiguvad. hästi hallatud ränne või näiteks töövõimalused väljapool sunnivad noori inimesi korraliku teadmise omandama ja nii edasi. me kõik teame, et ränne tõuseb ainult tulevikus, aga kui me saame omaenda mõtetes ja üldisele avalikkusele selgeks teha, et on olemas positiivne side rände ja arengu vahel, siis ei ole ränne enam öö, äh, probleemiks ja saab lahenduseks. Õnneks on see suhe omavahel äh, selgeks tehtud äh, nõukogu järeldustes, mis eelmisel reedel vastu võeti, see on öö, oluline ja vajalik esimene samm ja ma kindlasti ootan seda, kuidas komisjon neid järeldusi rakendama hakkab, aitäh. aitäh ja nüüd saab oh,, teil on esitatud sinise kaardi küsimus. härra Ka-, Kaaver ja härra Spinelli soovivad teile esitada küsimusi, kas te olete nõus, kui te olete nõus, siis esimesena saab sõna härra Spinelli. saan kui <laughs> kolleeg Mm, sono d'accordo. olen siin, kolleeg, ma olen teiega nõus. me tõesti peame hakkama selle probleemi juurtega võitlema, aga kui te ütlete, et me peame aitama neid valitsusi, kust äh, need äh, rändajad tulevad ja et äh, see ongi just tegelikult selle probleemi põhjuseks, need riigid, kus need rändajad tuleme, tulevad, kas te teate, mis riikidest me räägime, nendest sõdadest, diktaatorlustest, mille eest need rändajad põgenevad, nad lihtsalt ei tule, neil ei ole seal eriti mingeid võimalusi, kui nad ei lahku oma koduriigist, siis nad lõpetavad vanglas Uh, jah, ma tean väga hästi, mis riikidest me räägime. nagu te teate, on olemas Euroopa Liidu programmid mõningate nende riikide jaoks ka ja kõik need programmid, neile, need peaksid olema seotud meie nõuetega nendele valitsustele, et nad ähm, järgiksid reegleid, mis võimaldavad kaitsta inimõigusi ja demokraatiat ja et nad võimalusel äh, juurutaksid äh, turumajandust ja nii edasi. me peame neid riike aitama, et nad äh, oma kodanikele annaksid võimalusi nendes riikides edasi elada. aitäh ja nüüd saab sõna härra Carver aitäh, härra juhataja, aitäh selle eest, et äh, olite nõus minu sinisele kaardile vastama, kolleeg. kas mu kolleeg jagab minu kirge selleks, et äh, sõltumatut Somaalimaa tunnustatakse äh, Ameeri-, Rahvaste Ühenduse ÜRO poolt ja igal pool maailmas ja kas ta on nõus, et tunnustama peaks ka Sudaani, mis on viimane riik, mida ÜRO on tunnustanud, kas ta jagab minu toetust Somaalimaa tunnustamisele? Uh, it doesn't make uh, you know the subject of uh, today see ei ole meie tänase arutelu teemaks, aga te teate, et kõik, te teate, Somaaliat ja Somaaliat tunnustati rahvusvaheliselt, aga teie küsimus ei ole meie tänase arutelu objektiks. Mm, aitäh ja nüüd saab sõna proua Marielle de Sarnes. aitäh. ma arvan, et äh, me tõesti peame edasi liikuma nende küsimuste alal Euroopas ja meil on vaja tõelist ühist rändepoliitikat, hetkel meil seda Euroopas ei ole. Äh, rändeküsimused kuuluvad riikide pädevusse koos kõigi probleemidega, mis sellest tulenevad tõeline partnerlus Aafrikaga, ma ei äh, eita, et meil võib olla kontakte teatavate riikidega ja ma arvan, et nendel juhtudel on parem, kui meil oleks kontaktid opositsiooni või vabaühenduste või kodanike äh, ühiskonna esindajana, aga meil on vaja partnerlust Euroopa äh,, Aafrikaga ja te teate, millised äh, meie prioriteedid on inimõigused, see on äh, peamise tähtsusega, oluline on majandusareng, oluline on, et majandusareng toimuks äh, struktuurselt, äh, vaja on loomulikult peatada see Euroopa Liidu subventsioneeritud tootete eh, Aafrikasse viimine, vaja on edendada eh, seda, et nad saaksid ise oma toitu toota ning vaja on loomulikult eh, võidelda inimkaubitsemise vastu ning vaja on reformida ja harmoneerida meie varjupaigaõigust, see ei ole normaalne, et keegi, kes oma koduriigis on poliitilise surve all, peab siia tulema ja ei saa varjupaigataotlust esitada koduriigis Euroopa Liidu riik, liikmesriigi saatkonnas, me peame varjupaigaõigust harmoneerima, me peame äh, panema äh, paika kvoodid ja paremini pai-, äh, kaitsma oma välispiire, aitäh. aitäh. ja nüüd saab sõna proua Spinelli di tante associazioni che denunciano il processo paljud kritiseerivad Hartumi protsessi välispiiride kontroll ähm, ja selle üleandmine teistele selleks, et äh, oleks võimalik kasutada mitte-euroopalikke meetodeid. Eritrea ähm, kolmkümmend kolm protsenti äh, rändajatest on pärit sellest riigist, me oleme näinud, et demokraatia eksportimine on katastroof ja rändajate eksportimine laagritesse mm, ei õnnestu samuti. Hartumi protsessi on Itaalia eesistuja nimetanud ajalooliseks edusammuks, aga tegemist on edusammuga uute transiitriikide jaoks, kes peavad nüüd transiiti blokeerima ja te soovite varjupaigaõigust sinna anda. see tähendab seda, et varjupaiga, varjupaika enam ei anta isegi kõige rangemate tingimuste alusel. aitäh ja nüüd saab sõna proua Ferrara kaheks minutiks. presidenti. suur tänu, härra juhataja. Hartumi protsess selle puhul on väga palju solvanguid ja väga palju eh, eh, silmakirjalikkust tahetakse eh, kasutada niisugust strateegiat, mis kontrollib inimeste tulekut eh, Ida-Aafrikast ja see eh, ei lähe kokku inimõigustega ühest küljest aga on mitmesugused kriminaalsed organisatsioonid, mis mm, toovad siia inimesi ja nad töötavad käsikäes mm, nende kohalike režiimidega, vaatame näiteks Eritread, Eritrea on tegelikult sõjaline režiim, Sudaanis viiakse ellu inimsusevastaseid kuritegusid ja tegelikult üldse ühtegi nendest valitsustest ei saa tuua eeskujuks inimõiguste osas. Nad tahavad lihtsalt nad tahavad, et nendega arvestatakse rändeküsimustes, aga nad ei ole seda väärt. näiteks vaatame Liibüat. inimesed eh, tahavad sellest maast eh, ära tulla. kui võeti vastu ühisdeklaratsioon, siis eh, vaadake, millised on need pagulaslaagrid väljaspool Euroopat vaadakem neid, milline on nende olukord seal, kus on ebastabiilsus ja konfliktid. E, Hartumi protsess on selleks, et inimesed ei jõuaks Euroopasse tegemist on tohutu demokraatliku eh, hädaolukorraga nendes riikides. me peame tegelikult vaatama, kuidas oleks võimalik leida mingist üldist lahendust probleemile, garanteerimaks eh, õiguslikud aspektid ning kuidas ka nendele kõige haavatavamatele inimestele eh, tagada õiguslik kaitse. suur tänu. nüüd Frank Angel, palun volevo cominciare per dire alla signora eh, Spinelli. Eh, proua Spinelli, kas ma võiksin kommenteerida teie sõnavõttu? Teie räägite kõikidest nendest inimestest, kes Aafrika sarved põgenevad, et nad pagevad eh, türmist, aga tegelikult Somaalias on väga palju türme. Nemad tegelikult ei põgene mitte türmist, vaid nad põgenevad selle eest, et riiki ei ole. Somaali riiki ei ole enam. ja nüüd ma räägin edasi inglise keeles. tõepoolest, meil on vaja midagi Somaalias ära teha. ma arvan, et me peame kiirustama, sest see on kogu regioonis ainus eh, territoorium eh,, mis on ehm, demokraatlik ja see võib anda varjupaika paljudele inimestele, kellel pole mitte kusagile minna, see on tegelikult kõige lähedasem eh, turvapaik, kus nad olla võiksid ja ma ütlen komisjonile nii. meie oleme võtnud Aafrika Liidu selle protsessi nime meie peaksime tõepoolest püüdma eh, järgida seda, mida eh, on teinud Aafrika Liit ja mitte alustama mingisugust öö, ehm, oma eh, asja, isegi siis, kui me peame rääkima diktaatoritega. võib-olla see pole kõige ilusam asi, mida teha, aga praegusel hetkel on meil seda vaja teha, et kusagile jõuda. suur tänu ja nüüd on sõna proua Anna Gomesil. Podemos esperar que ditaduras que se mantêm no poder à custa de brutal repressão dos seus povos. kui me ootame, et eh, diktatuurid eh, repressioonide kaudu jääksid eh, võimule ja ostavad endale võimulejäämise õiguse sellega, et nad hoiavad tuhandeid rändajaid kinni ja teevad koostööd inimkaubitsejatega, ma räägin siin Eritreast, kus tuhanded eritrealased äh, kinni istuvad ja seal on vanglas ka Briti ajakirjanik, siis jääb mulje, et äh, need äh, diktatuurid tegelikult tekitavad rännet, sellepärast et nad sunnivad välja rändama tuhandeid kodanikke. kui te soovite äh, tõkestada äh, rännet äh, Aafrika sarve piirkonnas, siis te peate koostööd tegema elanikkonnaga ja neid toetama äh, dikta-, diktaatoritest vabanemisel. Te ei tohi arenguabi ja raha anda diktaatoritele ja neid Hartumi protsessiga võimul hoida. nagu tuleks üle korrata see, mida tegi Itaalia Liibüa ja Gaddafiga omal ajal me tahame, et lõpeks ka sõda Süürias või Iisraeli ja Palestiina vaheline konflikt. Gaza on ju mm, lihtsalt põgenikelaager ja mõelgem ka Liibüale. Liibüa on kaoses ja enamus äh, rändajatest, äh, kes tulevad Aafrika sarme piirkondadest, äh, tulevad Euroopasse Liibüa kaudu. pani posõu Izaskun Bilbao Barandika suur tänu ja nüüd läheb see sõna proua eh, Bilbao Brandikale. Euroopa riigid, kes on võtnud endale kohustuse Khartoumi protsessi ellu kutsuda, eh, on tegelikult läinud väga kaugele sellest, kus eh, tegelikult probleem, probleemi juured on. kõik lootsid, et kahekümne kaheksanda novembri eh, Rooma kohtumine eh, eh, aitas lahendada eesistujariigil seda rändeprobleemi, et see toob kaasa arengu, rahu loomise ja ainult niimoodi, kui me loome rahu ja arendame eh, neid riike, on võimalik edasi minna. väga sageli tegelikult on just nimelt sõda see, mis eh, sunnib inimesi kodust lahkuma. Eh, väga paljud äriettevõtete juhid on seotud kuritegelike organisatsioonidega Eh, ja muidugi me võime öelda, et seal on türannid, aga need on meie türannid, meil peaks olema häbi niisuguse suhtumise pärast. koostagem niisugune nimekiri, kes türannidest kasu saavad ja ärge laskem nendel enam rohkem verd valada. isegi kui need türannid meile võib-olla mõnes aspektis sobiksid. suur tänu Eh, et eh, mm, te oma sõnavõtu lõpetasite ja nüüd eh, proua Björk. E aitäh. jah, Euroopa Liit on kivi kivilt ehitanud oma Euroopa kindluse ja nüüd me kasutame oma vahendeid selleks, et ehitada vallikraav. see on täiesti vastuvõetamata, et abiraha selleks kasutatakse, see on täiesti kohutav, oleme üritanud kontrollida rändevoogusid, oleme üritanud neid rändajaid, sisserändajaid tagasi saata, vaadakem seda alguspunkti siin hoopis teistmoodi. me peaksime suurendama seda nende inimeste hulka, kes jäävad ellu, kui nad peaksid, peavad põgenema sõjakonflikti eest, siis oleks see algatus hoopis teistsugune, kui me suudaksime sellist asja silmas pidada olles kuulanud ära härra Engel ja teised parempoolsed, siis kui asjad äh, läheksid nii, nagu nemad tahavad, äh, siis oleks üks äh, otsus, mis oleks olulisem kui inimõigused, põhiõigused, võib-olla tahame paremat vabakaubandust ja nii edasi, ja selleks suhtleme diktaatoritega, aga on saabunud aeg, kus me enam ei, seame peamiseks eesmärgiks inimesed, kes üritavad saada varjupaika. nüüd proua Petir, poolteist minutit. aitäh kui siin võtta arvesse ka neid äh, pagulasi, kes tulid äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopasse, äh, rohkem kui kolm mm, tuhat inimest on Vahemerd ületades äh, hukkunud sel aastal. see aasta on äh, aasta, kus kõige rohkem inimesi on hukkunud, üritades Euroopasse jõud, surnuta. enamus neist on äh, kas uppunud või surnud nälga, nad on äh, enamuses pärit just nimelt Ida-Aafrikast. Hartumi protsess on protsess, mida me peame tervitama, sellepärast et tegemist on dialoogi raamistiku Euroopa Liidu ja Aafrika vahel selleks, et äh, üritada takistada äh, Äh, inimeste hukkumist, aga ei piisa sellest, et me loome koalitsioone, äh, et meil on, meil on vaja ka rahalisi vahendeid. tundub, et et poliitikud pesevad oma suba, südametunnistuse rahaga puhtaks, kuna nad ei ole teinud neid asju, mida nad oleksid pidanud tegema. Ähm, paavst Franciscus äh, rääkis meile sellest ja me ei tohi lubada seda, et Vahemerest saaks suur surnuaed. Ehm, Euroopa ehm, peab võtma vastu õigusakte, mis võimaldavad kaitsta Euroopa Liidu kodanike õigusi ja võtta vastu rändajaid. lugupeetud kolleegid, me peame äh, võitlema probleemi juurtega, mitte ainult äh, äh, ilmingutega. kolleeg Kienge. president, l'enorme flusso di migrante di fronte al quale l'Euroopa. suur tänu, president see tohutu migrantide voog, mis praegu jõuab Euroopasse, eh, tähendab tegelikult seda, et me seisame vastastikku hargmaiste, hargmaise masinaga, sellepärast et need riigid sest tegelikult meil oli, me seisaksime nagu vastamisi suure hargmaise ettevõttega, mis toodab kogu aeg neid migrante, ükski riik ei saa sellega üksinda hakkama, me peame äh, Eh, seda tegema üheskoos. me peame veenma inimesi, et nad ei läheks sinna surmamõistetute teele me eh, peame kahtlemata mõtlema inimõigustele, me peame mõtlema inimõiguste edendamisele nende päritolumaas, me peame kasutama eh, kompleksset lähenemist, aga tegelikult eh, Khartoumi protsessi suhtes on mul ikkagi suured kõhklused, eriti kui ma mõtlen just nimelt nendele vastuvõtukeskustele, mida võib nimetada ka kinnipidamiskeskustest. me peame siin selgitama, millest me ikkagi räägime räägime, sellepärast et eh, varjupaigataotlus on üks inimõigus, see on kõikides eh, rahvusvahelistes konventsioonides eh, kirja pandud. me oleme kuulnud, et Itaalia sõlmis lepingu Liibüaga ja see tõi endaga kaasa inimõiguste rikkumise. suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna härra eh, Lopes Aguiarile. suur tänu, juhataja, volinik. Artumi protsess peab eh, tegelema väga tõsiste eh, episoodidega, üldse ta tekkiski pärast väga tõsist episoodi, pärast Lampeduusa paljude inimeste surma inimeludega kaubeldakse. me peame toetama Hartumi protsessi eesmärke. Äh, ärgem unustagem, et kui me räägime Eritreast, Somaaliast ja teistest riikidest selles piirkondas, siis tegemist on läbikukkunud riikidega, seal ei ole äh, korralikku valitsemist, haldust ja ei ole mitte midagi, mis tagaks inimõiguste järgimise Äh, me peame tagama selle, et meie oma standardeid järgitakse nendes riikides. me peame tõepoolest seisma vastu äh, inimkaubandusele, jah, me peame tõepoolest, äh, me peame tõepoolest toetama rändajaid tõepoolest, aga me peame astuma ka samme et kõige haavatavamate eh, inimõigusi austatakse. inimesed, naised, lapsed on eh, just nimelt nende kriminaalide käes ja tulemused on väga traagilised, me räägime sellest ikka ja jälle aitäh ja nüüd äh, proua Revo Dallon Bonfoy, poolteist minutit härra juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, Euroopa üldine ja sidus äh, rändepoliitika, selleks on vaja äh, dialoogi päritoluriikidega ning Hartomi protsess äh, on osa sellest ähm, prioriteediks peetakse võitlust äh, inimkaubitsejate vastu, aga tuleb tähele panna, et äh, see ei, tohi, ei oleks meile ettekäändeks, et me äh, püstitaksime uued tükk tõkked rändele. peab olema võimalus saada varjupaika, otsida paremat tulevikku ja vaja on lõpetada tragöödiad, mis toimuvad Vahemerel. Äh, arutelu, mis puudutab äh, äh, seaduslikku ähm, rännet, jääb pelgalt sõnadeks. see deklaratsioon ei tohi jääda ainult sõnadeks. sellel, selle peavad järgnema konkreetsed meetmed, mis võtavad arvesse ka rändajate ja varjupaigataotlejate inimõigusi, aga Hartumi protsessist äh, osalemine on vabatahtlik, seal ei ole mingeid rahvusvahelisi kohustusi. kas me tõesti ootame sellelt äh, deklaratsioonilt mingeid konkreetseid tulemusi ähm, seoses äh, rändajate kaitse ja nende põhiõiguste kaitsega? aitäh. ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde kaks äh, sõnasoovijat omal nimekirjas, esimene on äh, ECR fraktsioonist äh, härra Marias. selleks, et rändevooge piirata Aafrika sarve piirkonnas, tuleb kõrvaldada rände põhjused, mis sunnivad inimesi oma koduriikidest lahkuma ja peamiseks põhjuseks on just nimelt need diktatuurid, mis tuleb kukutada. Aafrika sarvel on äh, paljudes riikides need diktatuurid, aga seal tuleks äh, kehtestada demokraatia, tuleks tagada inimõiguste kaitse ning äh, tuleks tagada ähm, rahu äh, paljudes riikides seal on praegu sõda ja sellest tulenevalt on olukord väga raske, inimesed põgenevad selleks, et päästa omaenda elu. meil on vaja ka Euroopa Liidu poolset majanduslikku toetust selleks, et see piirkond saaks areneda. ja loomulikult ei tohi me äh, Mm, lubada inimkaubitsemist ja inimeste illegaalset üle piiri toimetamist ning me peame äh, kehtetuks tunnistama Dublini teise määrduse, sellepärast et äh, Lõuna-Euroopa riikidest äh, saavad niimoodi lihtsalt sisserändajate laagrid, vaja on ühtset lähenemist rändepoliitikale, aitäh härra Dombrovskis. lugupeetud äh, nõukogu ja komisjoni esindajad, lugupeetud kolleegid, ma tulen tagasi kolleeg Mariasse mõtte juurde seni olen ma kuulnud, kuidas äh, ränne on midagi kasulikku, kuidas seda on vaja edendada, aga olgem ausad, äh, mind Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, Itaalia jaoks on äh, ränne rohkem probleem kui lahendus. Äh, vähehaaval muutuvad need riigid äh, põgenikelaagriteks. tegemist on inimestega, kes ei leia äh, tööd, äh, kultuuriliselt on nad väga erinevad, neil ei õnnestu lõimuda, neil on, meie jaoks on tegemist suure probleemiga ja kui tegemist on äh, rändega, siis tuleb teada, mis on selle rände põhjus, põhjuseid tuleb otsida päritoluriikides ning sellest tulenevalt küsimus, kes neid mm, diktaatoreid toetavad, kes on Egiptuse ja kõik need teised riigid pur-, hävitanud mm, kuidas leida lahendusi, kuidas mitte muuta Euroopat suureks äh, põgenikelaagriks, sellepärast et äh, Aafrika elanike arv ületab miljardi piiri. suur tänu ja nüüd siis sõna volinikule. Eh, merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, ma usun väga seda, et vaja on ähm, dialoogi Aafrika sarve riikidega, see on olulise tähtsusega. küsimuseks ei ole mitte see, kas me peame koostööd tegema või mitte nende riikidega, vaid küsimuseks on see, et kuidas me saame seda teha, nii, vältides seda, et öö, äh, et äh, kannatavateks on rändajad. Khartoumi protsess on ainult üks osa sellest äh, üldisest protsessist. ma olen, äh, ma jagan teie muret, mis puudutab seda algatust, aga ma tahaksin täpsustada, et meie poliitika ei legaliseeri neid äh, režiime selles piirkonnas. meie eesmärgiks on kaasata neid äh, riike ning äh, näidata neile, et nad vastutavad ähm, ja et nad peavad võitlema inimkaubitsejate vastu. Nad peavad pidama oma sõna ja pidama kinni oma kohustustest, ma kinnitan teile, et me jälgime seda protsessi väga tähelepanelikult. teisalt aga sidemete tugevdamine Euroopa sise- ja välispoliitika vahel selleks, et ühtselt ja sidusalt mm, tegeleda nende probleemidega, mille ees me seisame, on minu jaoks prioriteediks. ma juhin teie tähelepanu rändeprogrammile, mil, millest andsi teada eile seoses komisjoni töökavaga, me peame leidma lahendused nende inimeste jaoks, kes vajavad rahvusvahelist äh, kaitset. komisjon praegu uurib kõiki võimalusi ja eriti seda võimalust, et me töötame välja ühise võimaluse humanitaarviisade andmiseks selleks, et pagulased võiksid tulla Euroopasse ja taotleda varjupaika. hetkel äh, on äh, varjupaiga taotleja äh, Euroopasse tulek vajalik äh, tege-, tegemist on protsessiga, mida komisjon toetab selle, selleks, et päästa inimesi. sel aastal on nende võimaluste hulk kasvanud, teised variandid on arenguprogrammid ja Euroopa Liit toetab äh, selles raamistikus Aafrika riike selleks, et nad äh, võtaks vastu pagulasi parimates võimalikes tingimustes. nagu ma just ütlesin, me väga tähelepanelikult jälgime selle protsessi edasist arengut ja ähm, selle protsessi meetmete elluviimist. aitäh! suur aitäh, härra volinik! aitäh, et äh, olite siin, et äh, esitlesite meie, meile oma seisukohta ja nüüd pöördun nõukogu poole. sõna on härra Delavedoval. aitäh, härra juhataja. aitäh ka täna õhtul siin sõna võtnud parlamendiliikmetele eesistuja on äärmiselt tänulik eh, selle eest, et parlamendisaadikud on siin väljendanud oma seisukohti ja arvamusi Hartumi protsessi kohta. tulen tagasi paari mainitud punkti juurde. eesmärgid ja riskid ja inimõiguste küsimused. Hartumi protsess on eh, tehnilise koostöö edasiarendamine Aafrika sarveriikidega, nii nagu komisjon juba mainis ja see iseenesest võib-olla ei ole garantiiks nende riikide režiimidele, aga tehniline koostöö keskendub praeguses etapis kahele asjale. inimkaubanduse küsimus äh, ja kriminaalorganisatsioonid, äh, kes selle taga seisavad nii et me peame päästma nende sisserändajate elu, kes on ette võtnud äärmiselt ohtliku reisi, et ületada Vahemeri. selle eesmärgi saavutamiseks peaks olema meie prioriteediks äh, tegutseda ja ennetada äh, seda kohutavat inimkaubanduse kuritegevust. see on meie eesmärgiks. nüüd selleks, et äh, sellist tüüpi koostööd arendada mida võiks siis laiendada ka teistele sektoritele, mis puudutab ülemaa, üleüldist mobiilsuse ja rände lähenemist, siis Euroopa Liit peab kinni põhi, põhimõtetest, austatakse täielikult sisserändajate õigusi, see on osa Euroopa Liidu äh, poliitikast rände valdkonnas. usun, et äh, kui me kontakteerume nende riikide ametivõimudega, varem ei ole olnud võimalust nendega dialoogi pidada, aga sel võib olla positiivne mõju selleks, et nendes riikides tõsta teadlikkust eh, ja rohkem peetaks kinni inimõigustest. tahaksin mainida ka seda, et eh, deklaratsioon rõhutab selgelt vajadust eh, täielikult kinni pidada rahvusvahelise kaitse põhimõtetest. siin on selgelt ära mainitud see, kui oluline on kaitsta põgenikke, asüülitaotlejaid, aidata sisserändajaid, kes on tundlikus olukorras. ja vajadus on ka tõhusalt äh, kaitsta põgenikke ja asüülitaotlejaid. ning äh, peab olema tagatud, et äh, asüülitaotlejate taotlused oleksid vastavuses rahvusvahelise õigusega. kuulsin mitmeid muresid, mida täna siin õhtul väljendati Itaalia eesistuja on kindlasti nendest teadlik, aga rõhutaksin siiski seda, mis on põhieesmärgiks. sisserändajate inimõiguste kaitse on üks selle äh, seisukoha tuumikteemasid. eesistuja leiab, et tegemist on asjakohase algatusega, mis vajab edasisi tegevusi, mis võtavad arvesse Rooma deklaratsiooni põhimõtted selleks, et see algatus oleks edukas ja ka selleks, et vältida kõiki neid riske, mida ma juba mainisin, on oluline, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid seda toetaksid ja et ka liikmesriigid selles aktiivselt osaleksid. tahaksin üsna selgelt välja öelda, et äh, sellel parlamendil siin on oluline roll mängida. ja tahaksin teile kinnitada, et äh, teid kindlasti hoitakse kursis sellega, millised on selle konkreetse protsessi arengud, aitäh. suur aitäh, härra minister, teie avalduse eest, selle eest, et te täna õhtul siin kojas viibisite, sellega oleme